head kolleegid, mina tahaksin, et te võimaldaksite meil minna edasi hääletuste selgitusega. nii et palun lahkuge saalist vaikselt. And orderly cum se spune. Începem, trecem la explicațiile votului. Liigume edasi hääletuste selgituse juurde ja hakkame siis kohe algusest pihta. tahaksin tuletada teile kõigepealt meelde, et iga hääletuste selgitamine, seda selgitust võib äh, meile edastada ka kirjalikult. viiskümmend kolleegi on sõna soovinud ja seetõttu ma palun, et hoidke oma ühest minutist kõneajast kinni. esiteks saab sõna härra Pospišil. üks minut siis, palun. Eh, härra juhataja, suur tänu eh, mis puudutab eh, e-call süsteemi kasutusele võtmist, siis ma tahan öelda kõva häälega välja, et mina hääletada ei saanud, sest mu hääletuskaart ei töötanud Äh, mina hääletan ALDE nimel selle süsteemi vastu. isegi kui ma e-kooli süsteemi toetasin, ei saanud ma seda igal juhul teha, sellepärast et mu kaart ei töötanud. Doamna Borzan Biljana. järgnevalt saab äh, härra Borzan sõna doamna borza biliana kolleeg Borzan. Domnul Piper Markus, un minut. järgnevalt härra Piiper üheks minutiks. Doamna Mlina Rangelica, un minut. kolleeg Mlinar ma äh, e-kooli süsteemi sisse ja väljalülitamise nupu te ettepaneku tegin ja selle poolt hääletasin seetõttu ka. see tagab suurema liiklusohutuse, aga tähtis on see, et iga lisareegel ei piiraks meie vabadusi. ükskõik, kas me räägime reisija broneeringusüsteemist või ükskõik millisest meetmest, mis või väidetavalt on terrorismivastase võitluse osas tähtis, IGOL on konkreetselt inimestega seotud ja liberaalina olen ma äh, täielikult selle vastu. Äh, IGOL-i süsteem peab võimaldama igal pool Euroopa Liidul äh, Eh, tagada kiire abi eh, liiklusõnnetuse puhul eh, juhile, aga ma kardan, et see autosse installeeritud süsteem järgib pidevalt meie asukohta, vaatab meie käimisi ning seetõttu tungib meie privaatsfääri. kui ma kuulen argumenti, et tegemist on süsteemiga, mis niikuinii kõik andmed kustutab, siis hakkab minul samas häirekell käima ja ka magav tiiger on tiiger ja kui andmed asjasse puutuvad, siis me näeme, kuidas neid ära kasutatakse iga päev. mikspärast ei peaks kodanikele andma võimaluse sisse ja välja lülitada see süsteem, mina sellest aru ei saa, aitäh. Domnul Pitsula, Tonina, un minut. Eh, kolleeg Pitsula, palun üheks minutiks. gotovo trideset tisuća ljudi svake godine smrt- peaaegu kolmkümmend tuhat inimest äh, hukub äh, igal aastal Euroopa teedel äh, vigastatud arv on veelgi suurenev, suurenev ja see on väga šokeeriv statistika ning me peame reageerima e. e-kool on adekvaatne vastus sellele probleemile, see aitab neid drastilisi statistilisi arveid muuta, sellepärast et hädakõle tehakse masina poolt inimese asemel, kes selleks enam võimeline ei ole ja iga minut kiirenevat abi tähendab seda, et inimesi hukkub vähem mul on hea meel, et see ettepanek äh, kaasab ka andmekaitse põhimõtteid, tehnilised ettepanekud on väga head ja meil on piisavalt aega e-kooli süsteemi rakendamiseks, seetõttu toetan seda täielikult. ja ma tahaksin tunnustada raportööri, kes on selle ettepaneku äh, kallal juba kaks mandaati tööd teinud, ma arvan, et aeg on käes meil on vaja viia sisse hädaabisüsteem, mis on unikaalne ning võib aastas päästa kaks tuhat elu, see tuleb sisse viia. järgnevalt saab sõna härra Nekrov. juhataja, suur tänu. ma tahaksin tunnustada raportööri e-kooli süsteemi kasutusele võtmise ettepaneku eest. inimesed on väärt seda, et nad teaksid sellest süsteemist ning e-kooli süsteemi on võimalik rakendada paljudes sõidukites isegi enne aastat kaks tuhat kaheksateist. Euroopa Liit hoolib oma kodaniku turvalisusest ja seetõttu peaks Euroopa Komisjon töötama kiiresti ja rakendama need meetmed, mis e-kooli süsteemi kasutusele võtmist toetavad. see teenus peaks olema tasuta ning ligipääsetav kõikidele Euroopa Liidu kodanikele niipea kui võimalik. rohkem kui kakskümmend viis tuhat inimest sureb Euroopa Liidu teedel igal aastal. kas me tõesti peaksime ootama veel mõned aastad enne, kui see süsteem kohustuslikult rakendataks? isegi üks kaotatud elu on liiga palju. suur tänu, härra Marias, üheks minutiks järgnevalt, palun να αρνηθεί την τεράστια χρησιμότητα ενός... Mitte keegi ei äh, alahinda sellise e-koolsüsteemi väärtust, sest see aitab äh, peale liiklusõnnetust inimeste elusid äh, säästa. aga see ei paku mingisuguseid garantiisid, isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse kaitsmine ei ole garanteeritud EGOL on kõikides sõidukites kohustuslik ning see toimib äh, ka vastu autojuhi tahet. Äh, edasi paindlikkuse tõttu on privaatsussätete äh, tagamine kaheldatav. edasi andmete säilitamine tagatakse mingiks aja piiriks. e-call kui süsteem seetõttu seda saaks kasutada väga hästi Eh, just suure venna poolt, kes meie privaatsusesse püüab tungida. suur tänu. järgnevalt saab eh, kolleeg Boltšak üheks minutiks sõna. suur tänu, juhataja oma sõnavõtu alguses tahaksin ma tunnustada kõigepealt eh, meie raportööri, samal ajal tahan ma öelda, et ma ei saanud muudatusettepaneku osas hääletada, sellepärast et minu hääletuskaart ei toiminud enne kui ma hääletuse selgituse mm, sõna palusin, ma seda küll ei teadnud. Äh, ma tahan öelda, et äh, olgugi, et ma toetan seda süsteemi, on siiski mõningad äh, mureküsimused siin, palju on juba räägitud andmete säilitamise probleemistikust, mis puudutab vaikimise süsteemi äh, kasutamist puudutab, siis äh, seda süsteemi võib kurjalt ära kasutada, tehnoloogilised protsessid äh, liiguvad pikkade sammudega edasi ja me ei tea tegelikult, milliseid süsteeme on võimalik lõppkokkuvõttes ära kasutada ja milliseid mitte. mind rahuldaks süsteem, mida oleks võimalik ka automaatselt välja lülitada ja andmekaitse peaks olema tagatud, see on meie esimene prioriteet, proua Harkin järgnevalt, palun suur tänu, ma toetasin ALDE muudatusettepanekut e-kool eh, süsteemi osas. ma arvan, et siin on hea tasakaal eh, ühiskondliku hüvede ja indiviidi õiguste vahel. indiviidi õigusi ja andmeid me kaitseme, aga me saame ka öelda, kuidas andmete jagamise teel oleks võimalik elusid päästa Äh, aidata päästemeeskondadel paremini töötada ning hoida kokku ka raha. aga selles kontekstis ma toetasin muudatusettepanekut, mis nõudis, et tootjad tagavad seda, et e-kooli kasutajad saavad deaktiveerida e-kooli süsteemi käsitsi äh, autodes. see, ma arvan, aitab tagada tasakaalu õigusega privaatsusele ja võimalusega äh, kaitsta inimeste elusid ma tean, et mõningad garantiid on juba olemas, näiteks ei ole võimalik eh, seirata e-kooli süsteemi enne, kui õnnetus juhtub ning eh, ka sisemälu selles süsteemis eh, aitab kustutada andmeid pidevalt ning häirekeskustele ei, häirekeskustel olevaid andmeid ei, ilma nõusolekuta ei tohi kolmandatele osapooltele edastada e. e-kooli süsteem peab aitama kaitsta neid põhimõtteid suur tänu, kolleeg Jaar, palun üheks minutiks. suur tänu ma arvan, et väga hea äh, päev on täna Euroopa üli, äh, inimeste turvalisuse äh, huvides e-kooli süsteemist oleme juba rääkinud, oleme rääkinud ühisest häirenumbrist juba, nüüd on e-kooli süsteem kasutusele võet-, võt-, võetamas, ma arvan, et see on väga hea, et automaatselt äh, häireolukorras on võimalik seda süsteemi käivitada ma palun, et need, kes kriitilised on selles äh, küsimuse aadressil, äh, mõtleksid selle peale, et äh, kes võtab vastutuse, kui ECOL-i süsteemi on võimalik manuaalselt sisse ja välja lülitada, mina seda vastutust võtta ei taha ja sellepärast hääletasin selle ettepaneku poolt ning mul on väga hea meel, et parlament niimoodi otsustas, suur tänu äh.! suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Kelly. suur tänu, härra juhataja ma hääletasin nii, nagu hääletas minu fraktsioon nende soovituste osas ja ma tervitan neid soovitusi. loomulikult äh, on Euroopa maanteedel hukkunute äh, arv äh, tohutu sada kümme miljardit läheb see kõigile lisaks, lisaks eludele maksma puhtrahaliselt, see on traagika väga paljude riikide jaoks, sealhulgas ka minu koduriigis. me toetame igasuguseid meetmeid, mis vähendavad hukkunute arvu meie maanteedel. meie arvame et juurdepääs tänu sellele e-kool süsteemile äh, õnnetuspaikadele muutub kui nelikümmend protsenti, neljakümne protsendi õnnetuste puhul kiiremaks, see nüüd härra Koch austatud proua Senalova, me oleme kaheteistkümne aastase äh, teekonna jooksul saavutanud midagi e, e-kooli süsteem on meie lapsuke Äh, väga hea, et see otsus on nüüd vastu võetud. oluline oli häirenumber üks, üks, kaks Euroopa üleselt ja nüüd ka e-koolisüsteemi kasutusele võtmine Euroopa Liidus Äh, on oluline, sellepärast et äh, näiteks turvavöö puhul on see juba aastakümneid tulemusi andnud. siin peaks see rakenduma ka äh, mootorrat-, mootorratastele, raskeveokitele ja muudele, sellepärast et see liiklusohutust tõstaks, siiamaani on tegemist ainult väikese sammuga need, kes muretsevad teedeohutuse pärast, peaksid täna andma hääle e-koolisüsteemile. suur tänu! härra Pospišil saab järgmisena sõna üheks minutiks, palun. suur tänu, härra juhataja. ma toetasin äh, kütuse kvaliteedi direktiivi ja taastuva energia direktiivi sellepärast, et ma tõesti arvan ja ma arvan, et seda näitas ka meie arutelu, et äh, tuleviku huvides äh, peame me toetama uue põlvkonna biokütuseid ja peame vähendama seega toetust nendele kütuseallikatele, mida on väga keeruline toota ja tegelikult eh, sellepärast, et see tootmisprotsess on nii raske, on nende keskkonnale osutatav positiivne mõju ka väga küsitav. ja seega ma toetan komisjoni samme ja meil on praegu täpselt praegu just Tšehhi parlamendis käimas sama arutelu ja räägime sellest, et kuidas paremini kaitsta taastuvenergia allikaid ja mul on väga kahju, et Tšehhi Vabariigis ei suhtuta sellesse sektorisse sama positiivselt kui meil siin. loodetavasti tänane arutelu saab olema mm, hoogu andvaks Tšehhi valitsusele, et mm, nad toetaksid uusi põlv, uue põlvkonna kütuse allikaid, mitte ainult vanu, mis täidavad nende sõprade taskud ära jalg, tehnokraatlike, eh, eh, tehnokraatide direktiiv on see, me näeme seda, et Kagu-Aasias järjest rohkem eh, toodetakse häid koguseid ja Euroopas pannakse peale siis piirangud äh, sellest ei saa aru ei äh, vabaühendused ega ka ökolistid. Äh, õnneks liikmesriigid on äh, näidanud jällegi kord, et nemad on ainsad, kes oma kaaskodanike huvisid kaitsevad ja Euroopa Ülemkogus on neil õnnestunud piirata kom- ja meie raportööri ettepanekuid tänu kokkuleppele on meil õnnestunud päästa juba investeeritud fondid esimese põlvkonna biokütuste valdkonnas ja eh, on eh, tagatud kümned tuhanded töökohad esimese põlvkonna biokütuste abil eh, me saame ju kasutada ära teadmisi selleks et minna edasi järgmiste põlvkondade juurde suur tänu härra Boltšak palun järgmiseks üheks minutiks suur tänu härra juhataja mis nüüd puudutab äh, seda hääletust, et äh, muudetakse esialgset kahe tuhande üheksanda murd kaks tuhat kaheksa, vabandust, kaks tuhat üheksa murd kaks tuhat kaheksa direktiivi, äh, ütleksin ma, et minu jaoks oli see hääletus täna raske otsustada see, et kuidas hääletada, esiteks ma ei toeta selliste biokütuste loomist, mida nimetatakse konventsioonilisteks ehk teisisõnu esimese põlvkonna äh, biokütuseid, mis väga oluliselt muudu, muudavad maakasutust ja mina isiklikult ei arva, et me oleme negatiivsetest mõjudest üldse mm, täieülevaate saanudki, aga samas ma ei saa toetada ka seda ettepanekut, sellepärast et loobutud on selle ettepaneku puhul esialgsest eesmärgiks, eesmärgist ma arvan, et mahakasutamine on väga oluline selles kontekstis, et millises olukorras maakera me anname üle edasi järgnevatele põlvkondadele. mina tahaksin näha väga ambitsioonikaid eesmärke Äh, mitte selliseid eesmärke, kus absoluutselt ei mõelda sellele, et kuidas äh, tulevikku meie otsused täna siin mõjutavad. proua Harkin, suur tänu, mina toetasin seda lõppkokkuvõtet kütuse kvaliteedi direktiivi osas ja taastuvenergia direktiivi osas, aga ideaalne see kindlasti ei ole. see on muidugi siiski edasiminek. minu meelest me selles kokkuleppes üritame leevendada Euroopa äh, toetusprogramme biokütustele ja nende kahjuseid, negatiivseid tagajärgi Äh, me üritame tagada selle, et äh, need biokütused, mida avalikkuse rahaga toetatakse, ka toovad äh, heitkoguste osas kokkuhoiu. aga Euroopa Parlamendil ei õnnestunud peamisi eesmärke saavutada, paljusid nendest, aga sellegipoolest on ette nähtud teatud piirang seitse protsenti liikmesriikidele esimese põlvkonna biokütuste osas, aga liikmesriigid võivad panna selle protsendimäära ka madalamale ja kütuse Äh, pakkujad ja komisjon annavad pidevalt ülevaateid ja ILUK-i emissiooni äh, määradest tulevikus siis äh, peetakse ka kinni. mis on veelgi olulise, olulisem, on see, et just nimelt kütuse eesmärgil kasvatatavad kultuurid lähevad selle alla, ettepaneku alla ja seega on see väga oluline ettepanek, kuigi mitte ei ole ideaalne, härra Jaar suur tänu, juhataja. biokütused on saanud väga palju kriitikanooli viimastel aastatel, eriti sellepärast, et nende tootmine ei ole olnud äh, säästlik ning äh, selle kriitika äh, lõpptulemuseks on ka siin meie kompromiss, et me ei lõpeta biokütuste kasutamine koheselt, seitse protsenti on siin laeks määratud emissioonide eesmärgid tuleb samuti täita, nii et null koma viis protsenti biokütustest eh, peavad olema siis teise ja kolmanda põlvkonna biokütused. Eh, lõpetuseks on mul kaks palvet, esiteks eh, see, et nende direktiivide jõustamisel peame me vaatama ka, kuidas maakasu-, kaudne kasutus edasi läheb. siin peaks proportsionaalselt lähenema, olen siin skeptiline, teiseks peame mõtlema, mis juhtub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend viis, sellepärast et majandussektoritel on vaja investeeringukindlus ja ühiskonnal samuti, aitäh! suur tänu, härra Jaar, järgmisena sõna proua Petir. suur tänu, härra juhataja, härra esimees, ma juba ütlesin siin saalis korra, et ma tahan, et Euroopa oleks selliste poliitikate edendaja, mille eesmärgiks on äh, puhtam keskkond. nii et mul oleks võimalik uhkust tunda äh, selle üle, et ma olen osa ühiskonnast, kes on seadnud ambitsioonikad eesmärgid äh, tulevikuks ja need eesmärgid ka täidab. selle aasta lõpus on tulemas Pariisis kliimakohtumine ja see on üks nendest paljudest dokumentidest siin täna, mis peaks sirutama tee Pariisi me peame leidma tunnustust ka nende inimeste seas, kellelt äh, me palume, et äh, nad teeksid jõupingutusi meie eesmärkide täitmiseks. nii et äh, eesmärgid tuleb säita selgelt, panna peale selgelt tähtajad ähm, ja tuleb selgeks teha see, et mida me tegelikult oma ettevõtetelt ja oma mm, inimestelt ootame. härra Kelly, palun. suur tänu härra juhataja, mina seekord ka hääletasin nii, nagu hääletas kogu minu ülejäänud fraktsioon ja ma olen toetanud, Marian Harkin võttis väga ilusti minu Iiri kolleeg kokku nende ettepanekute sisu, tõi välja selle eelised, eriti mis puudutab seda piirangut, mis on seatud biokütuse esimesele põlvkonnale ja et kuidas edendatakse teise põlvkonna kütuseid. ja see on väga-väga oluline meie jaoks, sest see tagab õiguskindluse õiguskindluse investoritele, see on ülioluline, kui me tahame tuleviku suunas siis uusi biokütuseid edasi arendada. ja minu meelest see sobib väga hästi kontseptsiooniga, mida toetab meie volinik Anjete, Ähm, energialiidu kohta Euroopas. selge see on see, selge see on, et äh, biokütustel on roll mängida siin oluline ja see õiguskindlus äh, tänu sellele, nendele uutele direktiividele äh, on kindlasti parem, nii et ma hääletasin selle ettepaneku poolt ja loodetavasti tulevikus saadab seda edu. suur tänu, härra Kelly ja läheme edasi nüüd järgmise äh, selgituse juurde, järgmine raport on Margareete Aukeni raport äh, õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine, härra Popšil. aitäh, ma kõhklesin, kuidas selles küsimuses hääletada, sellepärast et küsimus on selles, mil määral äh, tuleb seda probleemi lahendada Euroopa Liidu tasandil või mil määral peaks see jääma liikmesriikide pädevusse vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele, kuid ma ei saa mööda vaadata faktist, et tegemist on kasuliku eesmärgiga, nii et lõpuks otsustasin siiski toetada seda lahendust, mis on ka liikmesriikidele soodne, kes saavad omaenda meetmeid rakendada ja otsustada ise, kuidas nad äh, plastkandekottide kasutamist vähendada kavatsevad. ja võrreldes esialgse ettepanekuga, mis nägi ette ähm, plastkandekottide maksustamist, äh, arvan, et on tegemist äh, edusammuga, sest meil ei õnnestu sellist maksu rakendada, siin on lihtsalt üldised eesmärgid sõnast arutatud, see on liikmesriikide jaoks hea, sellepärast ma seda ettepanekut ka toetasin. aitäh, härra Bogovitš, üks minut. aitäh. see raport ähm, plastkandekotide kohta, mida meil on miljoneid Euroopa Liidus ja mis on äh, väga saastavad, Äh, rõõmustab mind, sest see võimaldab äh, liikmesriikidel otsustada ise, mil määral plastkandikottide kasutamist vähendada vastavalt subsidiaarsusele. tegemist on küll Euroopa Liidu eesmärkidega, kuid need on väga selged kahe tuhande üheteistkümnendaks ja kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. kui neid eesmärke ei saavutata, siis peavad komisjon ja parlament sek-, lahkuma rangemate meetmetega. praegu tundub mulle, et äh, tegemist on õige sammuga ja liikmesriikidel on praegu võimalus ise valida, kuidas vähendada plastkottide arvu. härra Nekov, palun, aitäh. mina toetasin seda direktiivi sellepärast, et ma arvan, et keskkonna säästmine on määrava tähtsusega, kui me tahame tervist kaitsta. me oleme mures sellepärast, et plastkotid on liiga arvukad ja need on liiga saastavad. sellegipoolest arvan, et ei ole hea mõte sisse viia lisahindu, maksu ega sanktsioone, sest kriisi ajal näeb see küll pealt hea välja, kuid sellel on teatud sotsiaalmajanduslik mõju, millest ei saa mööda vaadata. ma arvan, et me ei peaks suurendama tarbijate jaoks hindu, mis on niigi juba väga kõrged. samuti ei tohi me unustada, et kui me enam ei tooda plastkandekotte, siis mõjutab see ka selle vastava sektori töötajaid. muidugi peaksime mõtlema siin ka teistele aspektidele. proua Harkin, palun aitäh, mul oli väga hea meel, et siin kojas vastame täna Euroopa Liidu kodanike muredele. hiljutine Europarameetri uuring näitas et, et üheksakümmend kaks protsenti kodanikest väljendas oma muret ja palus vähendada ühekordsete plastkandekottide kasutamist. mina tulen liikmesriigist, kus meil on üheksakümneprotsendine plastkandekottide vähendamine juba õnnestunud. lihtsalt äh, neid müüa müües, me ei saa enam supermarketites tasuta plastkandekotte jagada ja see toob endaga kaasa selle, et inimesed mõtlevad ja üheksakümmend protsenti ajast tarbijad kas taaskasutavad kotte või ostavad äh, biolagunevaid kotte ja see annab liikmesriikidele nüüd, meil on nüüd liikmesriikidele antud võimalus äh, kas ähm, lähtuda plastkandikottide vähendamisest või suurendada biolagunevate kottide osakaalu. palun nüüd äh, proua Peeter, aitäh tegemist on viimase sammuga direktiivi vastuvõtmise teel, mis peaks lahendama suure keskkonnaprobleemi. õhukesed plastkandjakotid lõpetavad tihtipeale keskkonnas, selle asemel, et neid korralikult prügisse viia ja ma arvan, et tegemist on väga suure ohuga. äravisatavad õhukesed plastkattekotid, mida kasutatakse ainult ühe korra, on väga suureks saasteallikaks. see direktiiv võtab arvesse meie tarbijate harjumusi ja ka väiketootjate ellujäämist ning ka seda, et lisasaaste oleks väga suureks koormaks liikmesriikidele. see tähendab, et muutsime ka definitsiooni väga õhukeste plastkandjakottide puhul, sellepärast et see toetab plastkandjakottide tootjad, esialgne ettepanek ohustas nende ellujäämist. selleks, et liikmesriikidel on siin võimalus valida ise, kuidas plastkandekottide kasutamist vähendada härra Kelly, palun. mina hääletasin vastavalt oma fraktsiooni liinile ja mul on väga hea meel, et viissada üheksakümmend kuuesaja üheksakümne ühest parlamendisaadikust hääletas selle ettepaneku poolt, see näitab, et me mõistame, kui oluline see ettepanek on ja püüame siin midagi ära teha. väga hea on, et meil on realistlikud eesmärgid ja et neid on õnnestub ka saavutada. kui inimesed peavad mille käest maksma, siis nad äh, hakkavad äh, kõhklema, kas äh, seda kasutada või mitte. Põhja-Euroopas, Taanis ja mujal on näha, et inimesed kasutavad ainult aastas nelja plastkandekoti ja nagu Marian Haakin siis ütles, siis minu enda koduriigis ähm, tasustati kandekotid viisteist senti, esialgu nüüd on see kakskümmend kaks senti, kuid sellega vähenes kandekottide tarbimine kolmesaja kahekümne kaheksalt kahekümne ühele ja see aitab kaasa keskkonna kaitsmisele. aitäh, nüüd proua Maletitš, üks minut. aitäh, mina toetasin direktiivi ettepanekut, sellepärast et see võtab arvesse väiketootjate olukorda näiteks Horvaatias on meil väga õhukesed äh, plastkandekotid kasutusel ja seda võetakse nüüd uues ettepanekus ka arvesse. Äh, plastkandekotid äh, saastavad keskkonda ja kõige parem lahendus oleks neid taaskasutada, kahjuks see ettepanek lükati tagasi ja praegu on meil siis teatud kompromisslahendus, millega ka mina nõus olen. liikmesriigid saavad selle ettepaneku järgi kas vähendada plastkandekottide kasutamist inimese kohta või siis äh, tasustada kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast peale nende kasutamist. kuid ähm, ja see puudutab ka äh, väga õhukesi plastkotte. läbi selle direktiivi vähendama oluliselt keskkonnasaastet, sellepärast ma seda ka toetasin. aitäh, palun nüüd Paul Šoidrova, üks minut. suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. ma tahaksin selgitada, miks ma ei hääletanud selle direktiivi tagasilükkamise poolt, see direktiiv puudutab ainult teatud detaile, õhukesed plastkandekotid, need mõjutavad meie keskkonda Need on viisteist kuni viiskümmend äh, mikrogrammi paksusega ehk siis see puudutab ainult neid äh, õhukesi kandekotte. aga see direktiiv ei anna liikmesriikidele mingeid äh, suuniseid, nad peavad lihtsalt ise otsustama, millisel määral nad nende kottide tarbimist vähendaksid. kas kehtestada mingisugune tasu või leida muud lahendused. samas on oluline selle juures ka see, et lagunevaid kotte peab märgistama teatud viisil ja ausalt öeldes ma leian, et Euroopas peaks keskenduma asjadele, millele liikmesriigid ei saa teha ja keskkonnakaitse on üks nendest, sellepärast hääletasin selle poolt, aitäh! suur tänu ja nüüd lähme Faria raporti juurde meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide ja kõigepealt üheks minutiks proua Harkin suur tänu, president, see on hea ettepanek ja kus Euroopa Liit on eelkäija, eeskäija. meie eesmärgiks on tagada võrdsed tingimused kõigile. neli protsenti kasvuhoonegaasidest tuleb merendusvaldkonnast ja kui kaubandus suureneb, siis suureneb ka see protsent. mere valdkond on üks ainus valdkond, mis ei ole me vastavate äh, määrustega kaetud, seega on äh, aeg reageerida. jah, meil on vaja riikideülest raamistikku, see on meie eesmärk, aga me peame algust tegema. ja see ongi algus, kus kõik äh, laevad, kes Euroopa vetesse sisenevad, on seire all ja kus neilt nõutakse süsinikdioksiidi heidete vähenemist ja samuti peavad ka teised sellest raporteerima lisaks on muid nõudmisi, näiteks energiatõhusus laevade osas, samuti on oluline, et seda ettepanekut saab ilma suurte kuludeta ellu viia, aitäh! suur tänu, härra Kelly, palun üks minut. suur tänu, president, mul on väga hea meel, et see ettepanek heaks kiideti varasemalt ja nüüd me midagi võtame ette süsinikdioksiidi heidetega, mis on pärit meretranspordist ja tõesti on kasulik tegutseda praegu, sest nagu hommikul mainiti, kui mul oli ka endal võimalik arutelus sõna võtta kuni, kuni neli protsenti süsinikdioksiidi heidetest tulevad meretranspordist ja me peame midagi ära tegema tulevikus on meil võimalik äh, jälgida äh, sadamatesse maabuvaid laevu ja sellest äh, vaatenurgast on meil võimalik kujundada poliitika ka rahvusvahelisel tasandil, mis aitaks äh, seda probleemi leevendada kogu maailmas. tegemist on sammuga edasi ning see tagab selle, et äh, parlament ja Euroopa saavad oma kodanike heaks tööd teha. suur tänu ja nüüd lähme edasi äh, Valensa raporti juurde. Vale-, Valensa raport ja annan sõna proua Harkinile üheks minutiks ma usun, et Valesa raport, mis puudutab komisjoni ettepanekut äh, Läänemere tursa, räime ja kiluvarade majandamise kohta, on samm edasi. viimase ametiaja jooksul parlament vastutas äh, ühise kalanduspoliitika reformimise eest ja viitaksin Chris Davisonil, kes enam meiega ei ole, tema mängis olulist ähm, rolli selle poliitika kujundamisel. aga nüüd ma leian, et meie roll parlamendis on tagada Äh, selle reformi tõhus rakendamine. mul on eriti hea meel, et muudatusettepanek kolmkümmend, mis vastu võeti, kus äh, nõutakse seda, et arvesse võetaks viimaseid teadussoovitusi ja ma olen nõus ka sellega, et äh, arvesse võetakse uuemaid näitajaid nagu kalastussuremus, maksimaalne saagikus, kuuskümmend neli ja viiskümmend neli lükati Äh, ei kiidet-, äh, lükati tagasi, sest äh, püütakse liiga palju noorkalu. suur tänu, proua Betty, üks minut, palun. aitäh. see õigusloomeline projekt on suurte eesmärkidega ja liikmesriigid peavad oma poliitikaid kohandama nii, et kalanduspoliitika ja merekeskkond oleks jätkusuutlik. me räägime siin tõesti äh, ka erinevatest kalaliikidest ja sellest, äh, et neid tuleb kaitsta samamoodi, nagu tuleb ka mere ökosüsteemi kaitsta. praegusel hetkel meie kalanduspoliitika ja kalapüük ei ole jätkusuutlik kui me ei muuda seda jätkusuutlikuks, ei ole meil võimalik saavutada neid eesmärke, mis me oleme kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seadnud ja meil ei ole võimalik ka selle majandusharu kestlikkust tagada ja see on väga tähtis, aitäh. Äh, aitäh, läheme järgmise raporti juurde, milleks on härra Kadeki raport ja see puudutab lossimiskohustust ja härra Bogovitš, palun üks minut. podprl sem to poročilo, ki aitäh! ma toetasin seda raportit, hääletasin selle poolt, sest tegemist on reeglitega, mis puudutavad lossimiskohustust äh, kalalaevade jaoks. see lossimiskohustus jääb veel selle aasta lõpuni püsima tegelik elu näitab, et on olnud väga raske olnud seda direktiivi rakendada ja sellepärast ma olen nõus selle soovitusega, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me uut seadusloomet joome ja me peame kuulama ka äh, ära kalamehed endid, näiteks Sloveenias äh, on meil kalameestel lubatud püüa umbes sadu, äh, kõigest mõned sajad kilod kala ja sellepärast see uus nõudmine on väga raske ja seab ohtu ka turismi, aitäh! Läheme nüüd järgmise raporti juurde, milleks on Kristiina Libatska raport Bologna protsessi rakendamine ja proua Šoidrova saab sõna. aitäh, härra president, Äh, mul on väga hea meel, et ma saan nüüd öelda, mida mina arvan äh, sellest raportit, mis täna võeti suure häälteenamusega Euroopa Parlamendis vastu. Sel-, selles raportis räägitakse Bologna protsessi rakendamisest. selle raporti koostas meie kolleeg Kristiina Libatska, suur tänu talle põhjalikult koostatud raporti eest ja suur tänu ka suurepärase koostöö eest. kahjuks äh, parlamendi täiskogul meil ei olnud võimalik seda raportit põhjalikult arutada. seepärast tahtsin öelda, et selle raportiga luuakse laiendatud võimalusi Euroopa poolt äh, rahastada kõrgharidust ja luua kõrghariduse ala. see seda raportit koostati mõeldes ka ministrite konverentsi peale, mis toimub maikuus Jerevanis, ehk siis, et tegemist on ka mingil määral mandaadiga ministrite konverentsile, nii et suur tänu kolleegidele koostöö eest. aitäh, järgmisena kolleeg Paltsa Soltan, palun. aitäh viisteist aastat tagasi alustati Bologna reformi protsessiga me oleks kõik sellelt raportilt oodanud, et siin tuuakse ka välja, eh, kuidas eh, seda reformi läbi viidi, kus oli see edukas, kus mitte, milliseid on puuduseid. seda ka siin kirjas ei ole, see oleks aga ülitähtis. kahjuks raportöör seda ei ole teinud, ta ei ole välja toonud seda, kuidas parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet kõrgharidusmaastikul väga tähtis oli, et ka kõrgharidusmaastikul toetataks seda nii-öelda duaalset süsteemi ehk siis äh, kõrghariduse ja ka teatud kutseoskuste andmist. Äh, võib-olla sellepärast äh, on meil praegu ka väga suur vastuolu Bologna protsessi vastu, meil oleks vaja teha just seda, kõik selleks, et Bologna protsess kui selline oleks rahuldav ja inimesed oleksid selle üle õnnelikud. aitäh järgmisena kolleeg Marias, palun üks minut. aitäh, mina hääletasin Bologna protsessi rakendamise raporti vastu, sest selle kõrgharidusmaastikku puudutava äh, protsessi puhul on tegemist kõrghariduse kahjustamisega. siin räägistatakse erastamisest samal ajal, aga haridus on avalik hüve ning ka nii haridus kui ka kõrgharidus, mõlemad on avalikud hüved ja me ei tohi seda ära unustada. Bologna protsess tähendab seda, et üritatakse ka luua töökohti, kuid näiteks Kreekas see nii ei olnud. kaks protsenti rahvastikust kõrgharidusmaastikul tegevast rahvastikust on äh, välja rännanud Kreekast. peale selle on meil ka memorandum, mille all Kreeka kallandab, et sellepärast on olukord meil ainult hullemaks läinud. aitäh, järgmisena kolleeg Maletitš, palun. aitäh, härra president selle raporti põhiliseks sõnumiks on see, et meil tuleb Bologna protsessi reformida ja välja töötada uusi haridussüsteeme, millega ma olen nõus. Bologna protsess sai alguse üheksakümne üheksandal aastal ja praegusel hetkel rakendatakse seda neljakümne seitsmes äh, riigis, mis moodustavad Euroopa Liidu kõrghariduse ala ning soovitakse kõrghariduse kvaliteeti parandada siis nendes riikides ja soovitakse samamoodi, et äh, diplomeid vastastikku tunnustatakse. meie kogemuste ja teadmiste vahetamine ülikoolide vahel on tegelikult kvaliteedi kõige parem parandamise viis kui me vaatame selle viieteist-aastase Bologna protsessi tulemusi, siis me näeme, et äh, kõrgharidusmaastikku on ümber korraldatud ja et äh, kõrgharidussüsteeme on võimalik paremini liikmesriikide vahel võrrelda. sellegipoolest on ikka veel jäänud ka probleeme, probleemiks on just see, et meil ei ole piisavalt seotud tööturgu selle süsteemiga, aitäh. aitäh, järgmisena härra Sver, palun üks minut. vabandan, siiski proua Zaborska kõigepealt. aitäh kõrgharidus peab olema kvaliteetne ja kättesaadav ning samuti tuleb ületada keelebarjäärid. kui äh, see, need sa-, need eesmärgid saavutada, siis on võimalik väga paljudel noortel inimestel kõrgharidust saada ja oma teadmisi hiljem ka kasutada, olenemata oma kodakondsusest. nii nagu raportöör, nii rõhutan ka mina, kui tähtis on seos Bologna protsessi teadusuuringute ja Erasmus pluss programmi vahel Nendel põhjustel ma toetasin seda raportit noorte inimeste töötus on praegu väga kõrge, seda ka nende puhul, kellel on kõrgharidus. see ei tohiks olla aga põhjus äh, õpinguid mitte toetada. me ju näeme, et humanitaaralade üliõpilastel on hiljem väga raske tööd leida ja tihti ei ole nende haridus ka väga kvaliteetne see tähendab seda, et meil on vaja leida selge võimalus kõikide inimeste panust kasutada ja ka humanitaaralade inimeste oma. aitäh ja nüüd härra Kosta üheks minutiks, härra Sveer. suur tänu, härra juhataja. ka mina soovin kõigepealt tänada raportööri, sest ta on teinud äärmiselt hea raporti Bologna protsessi senise edu kohta seetõttu tänan ma härra raportööri ja tänan teda ka selle eest, kuidas ta selle raporti on koostanud. variraportööridel oli võimalik teha väga head koostööd ja anda omapoolne suur panus. ma arvan, et me peaksime Bologna protsessist rohkem rääkima. oma diskussiooni alguses me rääkisime Bologna protsessist ja rääkisime väga palju, me peame seda uuesti tegema Bologna protsess on üks tähtsamaid reforme, mis on jõudnud Euroopa Liidu piiridest ka kaugemale. kui me seda tööd jätkame, siis olen kindel, et meil õnnestub äh, ületada see lõhe, mis praegu on ülikoolide töö ja tööturu vajaduste vahel. aitäh! aitäh ja proua Forenza üheks minutiks! suur tänu, härra juhataja! mina hääletasin Bologna protsessi raporti vastu. ma hääletasin selle raporti vastu sellepärast, et äh, viisteist aastat pärast Bologna protsessi algust tuleks äh, vaadata, milline on kõrghariduse tegelik olukord ja seda tuleb teha väga põhjalikult. meile täna esitatud raportis ei ole kõike kajastatud tegelikult tuleb ju mõelda ka majanduslikele faktoritele, mis on seotud kõrgharidusega. erinevates liikmesriikides on äh, suured äh, majandusprobleemid, mida nad on püüdnud lahendada ka Bologna protsessi abil. kõrgharidust on püütud äh, reformida ka enne Bologna protsessi ja mina isiklikult pidin selle all kannatama, selle Itaalias muutus teadusmaastik väga järsult me ei saa äh, teadusmaailmas rääkida ainult äh, konkurentsist, tuleb rääkida ka koostööst äh, ja sellest, et ülikoolid peavad saama teha teadustööd ka turust sõltumatult. aitäh ja me liigume edasi Euroopa filminduse raporti juurde, kus proua Šoidrova saab esimesena sõna selgituseks. suur tänu, härra juhataja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament võttis Euroopa filmindust puudutava raporti vastu, Euroopa filmindus digitaalajastul on selle raporti pealkiri ja e, film on oluline sellepärast, et see on üks osa meie kultuuripärandist, aga lisaks on ta ka osa majandusest. ma tervitan asjaolu, et Euroopa Parlament näeb e, kino kui kohta, kus inimesed kohtuvad ja pühendab kinole suurt tähelepanu sealjuures ei unustata ära ka seda, et äh, filmid annavad meile uusi teadmisi, et äh, kasutajatel on teadmisi filmide kohta ning mina omalt poolt toetan ka Euroopa Filmifoorumit ja selle foorumi asutamist, sellepärast et see annab meile lootust Euroopa filminduse tuleviku suhtes lõpuks tahaksin öelda veel seda, et Euroopa filmi raportiga toetatakse ka Lux Prize'i, mis on auhind, mis on muutunud aastatega järjest prestiižsemaks. suur tänu ja nüüd härra Maarjas, samuti üks minut. suur tänu, härra juhataja. mina hääletasin selle raporti poolt sest filmidel on nii kultuuriline kui rahaline väärtus filmitööstus võib aidata Euroopa majandust ning samas aitab ta alal hoida Euroopa eh, Liidu liikmesriikide kultuuripärandit ning seda hoolimata asjaolust ning seda just sellepärast, et filmitööstus on eh, Euroopa, on maailma üks eh, suuremaid filmitööstusi. kuid kahjuks on Euroopa filmiturg jagatud liikmesriikide turgudeks, see turg on killustatud me peame tagama, et kõigil oleks ligipääs Euroopa filmidele, et need filmid leiaksid äh, ka auditooriumi. meediaprogramme tuleb rahastada uutest allikatest ning tuleb tagada ka see, et väikesed ja keskmise suurusega kinod, eriti perifeersetes linnades ja samuti vabaõhukinod, mis äh, Kreekas suvel töötavad, et ka need saaksid rahastuse. aitäh, härra Neikov, üks minut suur tänu, suur tänu, härra juhataja. ma leian, et Euroopa filmitööstuse kõige suurem väljakutse seisneb selles, et tuleb leida äh, tõhusamad reklaamikanalid, et Euroopa filmid oleksid paremini tuntud. me teame, et eelarve äh, et reklaamieelarve moodustab praegu filmitööstuse eelarvest viiskümmend protsenti kuid äh, seda mitte Euroopas, seda maailmas. Euroopas kulutatakse vaid viisteist protsenti eelarvest reklaamile. ma leian, et Euroopa rahastust tuleks äh, ka kinodel paremini ära kasutada, seda tuleks kasutada filmide digitaliseerimiseks, filmide levitamiseks, meie kultuuripärandi levitamiseks äh, ja ähm, alalhoidmiseks. ning lisaks sellele kutsun teid üles äh, ka kinokunsti paremale tutvustamisele, et noored saaksid kinokunstist ja filmidest paremini aimu. suur tänu, proua Maletitš, üks minut. suur tänu, härra juhataja kahe tuhande neljateistkümnendat aastat puudutav raport näitas meile, et Ameerikas tehakse kaks korda rohkem filme kui Euroopas, neid ka tuntakse paremini. see tähendab seda, et Euroopa filmitööstust tuleb tugevdada, sest need andmed on murettekitavad meil on vaja ka kõrgetasemelisi finantsinstrumente. meil on tegelikult olemas äh, võimalused äh, rahastamiseks, meil on olemas üks koma viis miljardit eurot, äh, mida saab kasutada ajavahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. seda saab kasutada Euroopa filmitööstus ja kultuurisektor tervikuna tegemist on alaprogrammiga Meedia, millest rahastatakse uusi filme ja aidatakse neid filme tutvustada ka väljaspool koduriiki. tegemist on äh, vahendiga, millest saab kaasrahastada umbes tuhat filmi aastas ja mul on väga hea meel selle üle, et minu koduriik Horvaatia on äh, nelja projekti selle programmi raames ka rahastada saanud. mul on selle üle väga hea meel, sest nii aidatakse äh, kaasa filmide rahastamisele ja tutvustamisele, aitäh! suur tänu ja nüüd läheme Köstingeri äh, raporti juurde, Euroopa Liidu uus metsastrateegia, härra Bogovitš, üks minut, palun. suur tänu, ma sooviksin õnnitleda proua Köstingeri selle suurepärase raporti eest ning selle raporti vastuvõtmise eest. mina hääletasin selle poolt metsandus ja metsad on väga olulised eriti nendes liikmesriikides, kus metsa osakaal on väga suur, Sloveenia on esimese kolme liikmesriigi hulgas Euroopa Liidus metsanduse osas. me, kaks kolmandikku meie territooriumist on metsade all ning äh, puidutöötlemine ja metsandussektor on äh, meie äh, jätkusuutliku arenguks väga oluline nii Sloveenias kui ka Euroopas tervikuna. lisaks metsadele on sisse toodud ka keskkonnakaitse aspektid ja puidutöötlemine ja vastavad tööstused ja loomulikult kasutatakse puitu ehitussektoris ja muudes teistes olulistes sektorites, suur tänu! härra Pospišil üks minut, palun! suur tänu, president esialgselt soovisin ma seda strateegiat toetada, aga lõppude lõpuks jäin ma hoopis erapooletuks sellepärast, et äh, mõningad äh, muudatusettepanekud, äh, mis ENVI komisjonis vastu võeti, siis minu arvates ja Tšehhi ekspertide arvates oleks vaja eelistada metsanduse kaitsel keskkonna aspekte. omanikel peab olema võimalus elatist teenida piisava kasumiga ja seetõttu ma ei toetanud seda raportit. Tšehhi Vabariigis on äh, metsaeraomanike ühing ja ma konsulteerisin selles küsimuses nendega. meil on vaja saavutada kompromiss metsade kaitse vahel ja omanike huvide vahel ja ainult sellisel juhul on võimalik tagada jätkusuutlik strateegiline areng metsandussektorile. suur tänu, härra Pikula, palun üks minut. suur tänu. održivu upotrebu te sirovine. smatram kako bi nova strategija o šumama trebala snažno naglasiti njihovo očuvanje upravo primjer iz hrvatske hetkel on tehniline probleem tõlkega just a minute yes. we do not have english translation okay so uh, Da. kas hetkel tõlge toimib? küsib president. Start again. Yes, can I start again?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 teatud poliitikad mõjutavad riiklikku metsanduspoliitikat. puit on uuenev ressurss, aga selle kasutus ei ole alati intelligentne ja jätkusuutlik. ma leian, et uus strateegia, metsastrateegia peaks metsade kaitsele keskenduma. Horvaatia näide, näite varal on puidu varastamine tuleneb pädevuste kuritarvitamisest, sest tihtipeale ei ole olemas õigeid plaane ja vahel öeldakse, et ei nähta metsa puude taga, aga praegu tundub, et metsa kasumlikkust ei nähta. metsastrateegia ei peaks olema ainult põllumajandusliku mõõtmega, seal on väga olulisi muid nüansse, need on meie kopsudeks, need tagavad elurikkuse ja me peaksime metsa kaitsma, aga palju lihtsam on luua kõrbe kui metsa. suur tänu, härra Marias, palun üks minut metsastrateegia Euroopa Liidus peaks keskenduma jätkusuutlikule metsandussektori arengule eriti arvestades praegust kliimamuutust. samas on meil vaja midagi teha ka metsapõlengute osas, eriti kui äh, suvehooaeg on äh, lähenemas. sellepärast peaks Euroopa Liit äh, Kreekat ja teisi liikmesriike abistama selleks, et metsapõlengutega võidelda metsad ja metsandus ei ole lihtsalt osa meie elukvaliteedist, aga neil on ka majanduslik mõõde. samas aga kui me soovime jätkusuutlikku äh, metsandust, siis peaks äh, arvesse võtma pikemat perspektiivi jätkusuutlikkust äh, silmas pidades. aga seda sellest raportist näha ei ole, sellepärast jäin erapooletuks. suur tänu, härra Neikov, üks minut, palun. me peame arvesse võtma, et metsad on väga olulised, sest metsad aitavad meil tagada elurikkust. elurikkus on äh, tähtis selleks, et tagada meile toiduainesektoris vajalikud äh, ressursid ja muudes valdkondades. me peame kõiki elemente arvesse võtma, kui metsad hävitada, siis tekivad Euroopas muud äh, probleemid, inimeste ümberpaiknemine, näiteks Toonoa piirkond on hea näide selle kohta ja sellepärast kutsun üles Euroopa Liitu ja liikmesriiki äh, üles koostööle strateegia osas, millega seda olulist potentsiaali kaitsta. ma leian, et Euroopa Komisjon peaks koostama äh, vastava strateegia strateegia, sest ainult sellisel viisil on meil võimalik kasu saada kogu sellest potentsiaalilt. proua Peeter, palun üks minut. peame alati keskenduma metsanduse kestlikkusele, sellepärast et metsanduse majanduslikku potentsiaali tuleb säilitada ka tulevastele põlvedele. metsad tootest võib saada rohelise majanduse lipulaev, nad on väga tähtsad ka võitlemaks kliimamuutuste vastu ja siiamaani ei ole metsade väärtust selles valdkonnas piisavalt äh, hinnatud. Äh, peale selle ka äh, mitmekesisuse osas metsad mängivad väga tähtsat rolli ja nad väga palju mõjutavad ka meie keskkonda ja ka meie tervist. Horvaatial on pikk traditsioon äh, metsade hea majandamisega ja me soovime, et nei-, see küsimus jääks äh, riikide otsustada. seda toob välja ka metsastrateegia, suur tänu proua Köstingerile, kellega me selle strateegia ettepanekud välja töötasime, aitäh ja proua Maletitš, palun üks minut sektor šumarstva u europi zapošljava više od metsandussektoris on üle kolme koma viie miljoni töökoha euroopa liidus nii et äh, kui vaatame metsanduse majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust, on väga tähtis, et investeeringaks ka metsandusalastesse uuringutesse ja et metsandusse investeeringaks. mõeldaks selle peale, kuidas metsandust kestlikuks muuta äh, biomass äh, puitbiomass, mida loodetakse, on väga tähtis ja me peaksime sellega vastutustundlikult ümber käima. see raport toob välja metsandussektori tähtsuse Euroopa Liidu jaoks. tänu äh, teadustulemustele ja erinevatele analüüsidele Horvaatias saab Horvaatia anda oma panuse metsanduse toetamisele selleks, et selles valdkonnas loodaks ka töökohti ja see on ka meie eesmärgiks, aitäh! suur tänu! sellega katkestame täiskogu osaistungjärgu kuni kella kolmeni, aitäh!